tegelikult on oluline ka ju rahvatervise kaitse. tervis on väga tihedalt seotud ka energiaturvalisuse küsimustega, tahaksin siin avaldada tunnustust ka proua Köstingerile,